alustagem siis hääletusega. kõigepealt ähm, saab sõna aga proua Intvelt, palun yes.. ja suur aitäh, lugupeetud president, ma teen väga lühidalt, kallid kolleegid. me just kuulasime seda, kuidas kõneles Aafrika Liidu komisjoni esimees, see oli väga oluline sündmus ja äh, seoses sellega on mul äh, Äh, selle koja juhtkonnale ka äh, üks palve, mõned päevad tagasi vaid saime teada, et doktor Mukwebe, äh, kes on Saharovi auhinna laureaat, ei saa enam ÜRO poolset täielikku kaitset, vaid eelmisel kuul mõrvati vägagi kohutaval kombel üks tema kaastöötaja ja mina tahaksin, et selle koja juhtkond koos proua Mogheriniga, kes äsja ka siin oli, kasutaksid ära kõik oma kontaktid, kontaktid, mis äh, meil on, räägimaks ÜRO-ga, et äh, austatud doktor saaks endiselt ja tulevikus ka nautida seda kaitset selleks, et teha seda tänuväärset tööd, mida ta teeb, aitäh! suur aitäh, me võtsime selle arvesse ja me kindlasti arutame seda teemat proua Mogheriniga, sõna saab proua Gomes ka mina tahaksin kasutada ära selle võimaluse ja paluda teiepoolset toetust äh, selleks, et Mehhiko ametivõimud tähelepanu pöörata Javier Valdes Cartesese mõrvale, tegemist on ajakirjanikuga, kes on korruptsiooni, narkokuritegevuse ja organiseeritud kuritegevuse kuritegusid päevavalgele toonud oma riigu, riigis ja eile ta mõrvati ju täiesti julmal kombel selleks, et äh, hirmutada teisi ajakirjanikke ja ma tahaksin meid kutsuda üles äh, tema mälestuse austamisele ja ma tahan, et Mehhiko ametivõimud teeksid kõik selleks, et äh, võtta vastutusele ja kohtu alla anda selle kohutu veretöö eest vastutajad, aitäh! suur aitäh! me võtsime ka eh, teie poolt öeldu arvesse ning eh, me edastame saadud informatsiooni vastavalt ettenähtud menetlusele. Eh, ja, ja ma tahaksin püüda aega veidi kokku hoida, ma ei hakka neid raporteid pealkirju ette lugema, need on teil nagunii paberi peal, alustame härra Scholzi hääle, dokumendi hääletusega, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud. aitäh. hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud. palju õnne äh, soovituse kirjutajale. järgmine äh, dokument on härra Breda poolt koostatud ning taaskord nimeline hääletus. hääletus on alanud aitäh ja hääletus on nüüd lõppenud. ja see on ka vastu võetud, palju õnne härra Predale. järgmiseks hääletame härra Stehovski raportit ja jällegi on tegemist nimelise hääletusega, hääletus on alanud. aitäh ja hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud. palju õnne härra Stahovskile. ja need õnnitlused võetakse vastu vägagi tagasihoidlikult. nüüd härra Roasi dokument, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud siiski vabandab härra president, kas te soovite sõna? härra Ruas, kas te soovite sõna? jaa, ma teen väga kiiresti, ma tahaksin äh, veel kord rõhutada, kui oluline see on, et Euroopa Liit äh, ühineks puuviljasektori rahvusvahelise nõuandekomiteega äh, ja kakskümmend seitse tooderiiki Äh, ja ka äh, tarbijad on seal esindatud äh, ja see on organisatsioon, mille liige Euroopa Liit senini olnud ei ole aga me räägime siin rahvusvahelisest organisatsioonist, nagu teisedki rahvusvahelised organisatsioonid on nafta ja suhkru ja kakaotootjate organisatsioonid ja seetõttu on arusaamatu, miks selle teema puhul me organisatsiooniga veel liitunud ei ole ja ma suudan, et kõik toetavad seda taotlust liitumiseks ja suur aitäh juba kõigile ette. suur aitäh ja nüüd hakkame hääletama, tegemist on nimelise hääletusega. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja palju õnne raportöörile. ja nüüd proua Feheiani raport, taaskord nimeline hääletus, hääletus on alanud aitäh hääletamine on lõppenud vastu võetud. palju õnne raportöörile. edasi äh, proua Piitera raport. alustame hääletusega muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? aitäh, vastu võetud. muudatusettepanek number kümme, poolt vastu, erapooletud. seda tuleb kontrollida elektroonselt hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? vastu. minu ettepanek on äh, see vastu võtta, kas äh, on vaja kontrollida? hea küll, kontrollime seda siiski elektroonselt, palun, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see ongi vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? vastu. kontrollime seda elektroonselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud muudatusettepanek number kuus, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. ja kuna äh, muudatusettepanek kuus on vastu võetud, siis langeb ära esialgse teksti hääletuse vajadus, nüüd muudatusettepanek number kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud. aitäh. tagasi lükatud. Äh, muudatusettepanek kolmteist poolt. vastu kontrollime seda, hääletamine on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, poolt. vastu vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, poolt, vastu. kontrollime seda. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? vastu? erapooletud mulle tundub, et see on tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime seda, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. kas seda on vaja kontrollida? ei, seda me juba tegime ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna. nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. palju õnne meie raportöörile. ja nüüd hääletame proua Bordzani raportit. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, äh, lõige kuuskümmend viis, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, muudatusettepanek kolm, kes on poolt vastu, erapooletud. mulle tundub, et see lükati tagasi, aga kontrollime igaks juhuks, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud tõesti mm. -hmm. ja ma väga vabandan, äh, esimest korda ma juhin siin hääletust ja ma loodan, et ma õpin kiirelt, kuidas see käib. nüüd äh, lõige seitsekümmend üheksa poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. lõige sada viisteist, esialgne tekst, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. lõige sada seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud tundus mulle, aga kas me kontrollime seda? hea küll, kontrollime, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. lõige sada üheksateist, esialgne tekst, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt ai, muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt D, sealne tekst, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud ja see on vastu võetud. ja nüüd nimeline hääletus, resolutsioon tervikuna, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne proua Portsaanile ja edasi hääletame proua Begini raportit. tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. palju õnne, proua raportöör, teile ja nüüd teeme kaheminutilise pausi tehnilistel põhjustel. suur aitäh äh, selle eest, et aitasite mul seda hääletusosa juhtida. ja kaks minutit pausi nüüd ja siis on äh, loodetavasti olukord saalis rahunenud ja me saame hakata hääletusselgitustega edasi minema, aitäh!